suur tänu, tere hommikust, proua president, härra volinik, nõukogu esindaja. selle küsimuse taustaks on vähese CO2 heitmetega energia äh, temaatika kahe tuhande seitsmendast aastast äh, pärineb komisjoni teatis, mitmeid meetmeid on juba ta-, tarvitusele võt-, võetud, näiteks taastuvenergiaallikad, süsiniku püüdmine ja säilitamine ja nii edasi. me peame üles ehitama Euroopa tehnoloogiasüsteeme ning investeerima uutesse tehnoloogiatesse rahastamine on loomulikult peamiseks probleemiks siin. teaduse seitsmendas raamprogrammis on eraldatud kaheksakümmend kuus miljonit eurot aastas sellesse, sellele programmile, aga sellest loomulikult ei piisa. kahe tuhande üheksandast aastast pärineb komisjoni teatis äh, madala CO2 heitmega tehnoloogia kohta. ja seal kutsutakse üles kolmekordseks rahastamise äh, suurendamiseks nendesse energiaallikatesse järgmistel aastatel rahastamine peaks olema jagatud peamiste madala CO2 heitmega tehnoloogiate vahel, et Euroopa saaks välja rabeleda suurest sõltuvusest fossiilkütustest ja et kasutataks rohkem taastuvenergia allikaid. uue ettepaneku kohaselt eraldatakse kuus miljardit eurot taastuvenergia allikatesse, näiteks tuuleenergiatesse, et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks üks viiendik energiast tuleks sealt, samuti tuleks välja töötada uusi päikeseenergia äh, jõujaamu. tuleb ka suur, rohkem kasutada biokütuseid, et neid integreerida paremini energiasegusse. samuti tuleb paremini integreerida elektrivõrke ja arendada neid edasi, et pooled võrkudest vähemalt oleks targad ka süsiniku äh, püüdmist ja säilitamist tuleb paremini rahastada, samuti äh, eraldatakse seitse miljardit äh, tuumaenergiale. siis on meil ka tarkade linnade programm, tagamaks, et tuleks, tuldaks välja ka seal valdkonnas heade stiimulitega. komisjon tegi ka ettepaneku era- ja avaliku sektori partnerluse arendamiseks, sest see on kõige parem viis edasi minna see tehti kahe tuhande üheksandal aastal, samas tuleb eh, selles partnerluses leida ka kahe osapoole vahel õige tasakaal. seitsekümmend, kolmkümmend protsenti on eh, tavaliselt kõige parem tasakaal, aga mitte tuumaenergia puhul. suurema riskiga projektide puhul peaks riiklik rahastamine mängima suuremat rolli igatahes komisjoni arvates vähemalt ja õigeks äh, rahastamise tasakaalu leidmiseks tullakse välja ähm, plaanidega äh, saavutamaks tõeline Euroopa tasemel lisandväärtus. praegusel hetkel on riigi rahastamise tase äh, kaheksakümmend protsenti mitte tuumaenergia valdkonnas. kust see raha peaks tulema? komisjon arvab, et seitsekümmend viis kuni kaheksakümmend miljardit eurot on lisaraha tarvis ja seetõttu keskendus meie komisjon ainult paarile küsimusele. me soovime rohkem äh, äh, teada just rahastamise kohta. tuletaksin teile meelde, et eile alles pani komisjon paika prioriteedid, kuidas kõige paremini edendada madala CO2 sisaldusega tehnoloogiatesse investeeringuid ja kuidas kõige paremini äh, kuidas kõige paremini leida investeeringuid ka seitsmendast raamprogrammist ja tagada, et säilitatakse ka heitmetega vähendamise programmi investeeringud samuti soovib komisjon eraldada ühenduse eelarvest lisarahasid uute tehnoloogiate jaoks, mida mainitakse siin raportis. näiteks ookeanienergia, CO kahe säilitamine ja püüdmine ja nii edasi. suur tänu, suur tänu, härra Roil. nüüd annaksin ma sõna ministrile nõukogu nimel. eh,. Bueno... tänan, proua president ja tere päevast, daamid ja härrad oma sõnavõtus tahaksime alustada sellest, et rõhutada, kuivõrd tähtis on energeetika strateegiline kava ja kui tähtis on selle raames äh, puhta ja tõhusa tehnoloogia äh, edendamine. ilma selle kavata ei suuda me saavutada neid eesmärke, mis meil on seatud aastast kaks tuhat kakskümmend ja äh, nende eesmärkide raames peaksime me üle minema tehnoloogiatele, energeetikale, mis on vähema süsihappegaase heitega. ja äh, samas peavad selle kava käsutuses olema ka piisavad vahendid, nõukogul on kavatsus vastu võtta äh, kaheteistkümnenda märtsi nõukogus äh, nõukogu järeldused ja see saab olema väga tähtis ka äh, e ülemkogu arvesse võttes, mis leiab aset kahekümne viiendal märtsil. ja nõukogu järeldustes räägitakse ka rahastamise küsimuses, meie eesmärgid näevad ette ka vastava finantseerimise järgmises finantsraamistikus ja mida sisalduvad järeldused. kõigepealt seda, et on saabunud aeg, et hakata operatiivselt ellu viima Euroopa Äh, tehnoloogia algatusi ja tegema seda võimalikult kiiresti. teiseks, me peame otsustama, et kuidas me kasutame tõhusalt äh, avaliku sektori vahendeid ja me peame tegema paindlikku ja tõhusat koostööd tööstusvaldkondadega ja komisjon on ellu kutsunud ka vastava platvormi tuginedes millele on võimalik vahetada informatsiooni ja häid tavasid ja Äh, väga tähtis on koordineerida meie äh, omavahelist tegevust ja kolmandaks koostöö äh, rahastamise valdkonnas nii avaliku kui erasektori vahel ja me peame suurendama Euroopa Liidu tasandil võib-olla ka avalise, avaliku sektori investeeringuid sellesse valdkonda ja me peame seda arvesse võtma eelarvevahendite ümbervaatamise käigus ja järgmises finantsraamistikuga seoses. neljandaks tuleb üles kutsuda liikmesriike selle selleks, et nad hakkaksid konkreetselt seda poliitikat ellu viima ja kui on vajalik, siis tuleb suuresti ka avaliku sektori finantseerimist suurendada äh, vähese süsihappegaasi heitega äh, tehnoloogiatesse ja samuti on tähtis parandada koordineerimist äh, energeetikasektoris, kus, millega seonduvad kõrged tehnoloogilised riskid tuleb leida ka teisi rahastamisallikaid ja seda nii avalikus sektoris kui erasektoris ja me peame andma hinnangu ka kogu rahastamispaketile. ja selles osas kutsume me komisjoni üles mõtlema selle peale, et kuidas on võimalik kõige paremini koordineerida erinevatest allikatest tulenevaid, tulevaid vahendeid mu daamid ja härrad, kõik eh, need punktid kujutavad endast võtmeküsimusi selleks, et edendada süs-, vähese süsihappegaasi heitega tehnoloogiat ja see saab olema ka see sõnum mm, eh, nõukogult eh, reedel ja see sõnum saab olema positiivne nii selles osas, mis puudutab selle valdkonna tähtsust, kui ka kõigi meie omapoolset panust sellesse valdkonda. suur tänu! komisjoni poolt härra Potočnik. suur tänu, president, auväärsed parlamendisaadikud, tere hommikust! ma asendan siin küll kolleeg eh, Oti-, Oettingeri siin, aga mul on siiski hea meel rääkida teist eh, madala süsi-, teiega madala süsinikuheitmega tehnoloogiatest. mina ise tegelesin uue tehnoloogia plaaniga eelmise komisjoni ajal ja ma usun, siiralt, et nende tehnoloogiate väljatöötamine on lahutamatu osa meie Eh, tulevastest eh, energiapoliitikatest. parlamendi tegevuskava kahe tuhande kaheksanda aasta juunist oli väga selge, seal tuldi välja ettepanek, eh, väga ambitsioonikate ettepanekutega. me ei tohiks neid ambitsioone lahjendada. täna te küsisite väga selged küsimused ja ma vastaksin neile nüüd. kõigepealt, meie prioriteedid kahe tuhande kümnendaks kuni kahekümnendaks aastaks ja Euroopa tööstusalgatustega välja tulemine need kuus algatust vastavad meie prioriteetidele. Äh, targad võrgud, äh, süsiniku püüdmine, päikeseenergia ja nii edasi, need on kõik parlamendi ja nõukogu poolt heaks kiidetud. Teie soovil äh, prioritiseerime me ka energiatõhusust läbi tarkade linnade programmi, töötamaks välja energiatõhusat tehnoloogiat meie linnade jaoks prioritiseerimiseks selle algatuste sees oleme me konsulteerinud äh, sidusrühmadega, töötamaks välja teekaardid kahe tuhande kümnendast kahekümnenda aastani. Need teekaardid panevad paika selged eesmärgid ja äh, sammud, mida nende äh, eesmärkide saavutamiseks on vaja astuda. ainult tarkade linnade programm algab üheteist, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, ülejäänud programmid käesoleval aastal meil on tarvis loomulikult seti plaaniks vaja ka korralikke rahasummasid. meie hinnang, hinnangul on seti plaaniks tarvis kaheksa miljardit aastas nii era- kui avalikult sektorilt kokku. praegusel hetkel investeeritakse iga-aastaselt kolm miljardit üle Euroopa Liidu. see tähendab, et kahe tuhande kümnendast kahekümnenda aastani on vaja veel lisaks viiskümmend miljardit eurot. selle lõhe ületamine saab olema meie institutsioonide aruteludes öö, väga olulisel kohal tulevastel aastatel. me peame tegutsema tõhusalt, vältima kattumisi ja võtma arvesse ka mõjusid turgudel. on selge, et Euroopa Liidu investeeringutest ei piisa, tulgu nad siis seitsmendast raamprogrammist või Euroopa öö, Eh, energiaprogrammist. samuti ei piisa heitmete kauplemise süsteemist eh, eh, kõrvale pandud kolmesajast miljonist eurost. ja tule, sellest või, võib olla praeguste hindadega tulemas veel umbes neli miljardit. meil on tarvis kaasata avalikku sektorit ka era-, liikmesriikides, ehk siis suurem osa rahast peab tulema sealt, kus suurem osa raha, rahast on. Te küsite, kas komisjon kavatseb öö, välja tulla uue tööstuslike algatust, uute tööstuslike algatustega? loomulikult öö, peame me olema seti plaaniga öö, paindlikud, sest uued tehnoloogiad, uusi tehnoloogiaid töötatakse kogu aeg välja näiteks kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, nagu ma ütlesin, tuleme me välja tarkade linnade pro-, programmiga. Setis infosüsteem seti jaoks on paika pandud, hindamaks näiteks ookeanitehnoloogiate potentsiaali ja leidmaks välja, selgitamaks välja parimad võimalused, kuidas Euroopa saab aidata. samuti oleme me paika pannud tehnoloogia platvormi kütmise ja jahutamise uute tehnoloogiate väljatöötamise jaoks. ma olen väga rahul, et teie toetate neid programme samuti. Need mängivad võtmeprogrammi meie eesmärkide saavutamisel tulevikuks, suur tänu! suur aitäh, härra volinik, nüüd need kõnelejad, kes kõnelevad fraktsioonide nimel, esimene kõneleja on härra Odi Rahvapartei nimel kaheks minutiks Euh, tänan, proua president. härra minister, härra volinik, mul on väga hea meel teiega taas kohtuda, volinik Potočnik. nüüd, kui te olete tööstuse ja keskkonna volinik tahaksin tervitada ka oma kolleegi härra Roili, kellel, kes igati õigustatult palus, et te selgitaksite, kuidas te näete seda küsimust, mis puudutab vähese süsihappegaasi heitega tehnoloogiate kasutamist. et meil saab olema kahe tuhande kolmekümnendal aastal nelikümmend protsenti rohkem vaja energiat ja ja kaheksakümmend protsenti sellest energiast kasutatakse mitte OCD riikides ja vastuseks sellele ei saa olla nostalgiline ideoloogia, mis on mineviku poole pööratud. seega Euroopa Liidul on kohustus tegutseda ja ma tahaksin rääkida paar sõna ühest teemast, mille osas me ei ole kõigis fraktsioonides ühel meelel, see tuumaenergia. tuumaenergial on äh, pikk, pikk ajalugu, aga see ei anna meile mitte mingisugust privileegi Euroopa Liidus. mis puudutab öö, tuumaenergiat, siis me teame, et see on selline energia, kus ei ole süsihappegaaseheiteid ja me peame ka selles osas edendama öö, teadusuuringuid, koolitust ja nii edasi. ja väga tähtis on parandada neid resolutsioone, mis me oleme välja pakkunud ja see on maailmas on kaks võimalust, kas pikaajaline salvestamine, mille on valinud Ühendriigid, aga meie Euroopa Liidus peame valima teise lähenemise ja see on just taaskasutus, see on valik, mille on teinud Venemaa ja Prantsusmaa ja kui me, me peame usaldama teadusuuringuid ja nende südametunnistuste selles küsimuses. suur aitäh, härra Odi! sotsialistide ja demokraatide nimel proua Riera Madurell, kaheks minutiks. suur aitäh, proua president. nõukogu volinik Potočnik, äh, me kõik oleme teadlikud sellest, et nüüd eksisteerib selge konsensus selle mõtte ümber, et kui nii, mida kiiremini me jõuame rohelise majanduseni jõuame, mida, seda kiiremini jõuame ka kriisist välja see kahekümne protsendine osa taastuvenergiaallikaid tähendab seda, et kaks koma neli, kaheksa miljonit Euroopa töötajat asub selles sektoris tööle aastaks kaks tuhat kakskümmend. eeldatakse, et kaks kolmandikku loodavatest töökohtadest luuakse FKE-de poolt. daamid ja härrad, võtmeks on roheliste tehnoloogiate väljaarendamine. kui sellest saab reaalsus, siis toetab minu fraktsioon kolme eesmärki. esiteks on meil vaja tõelisi kohustuste võtmisi ja äh, Z-plaani selget paikapanemist, ei ole, ei piisa sellest, et äh, lihtsalt programme ümber grupeerida ja raha ümber liigutada, me peame kindlustama selle, et äh, me enda poolt välja öelduga rahastame ja et me keskendume siin teadus-arendustööle me peame seda tegema järgmist finantsperspektiivi ümber vaadates ja me peame seda meeles pidama ka läbirääkimistel järgmise finantsperspektiivi üle. kui me tahame, et loodaks töökohti, et me saaksime kriisist välja, siis peame me eh, edendama teemaprogramme ja eh, peame kindlustama ka selle, et turg need tehnoloogiad aktsepteerib me ei saa luua rohelisi töökohti, kui meil ei ole kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid. peame investeerima haridusse, koolitusse, selleks, et tugevdada sidemeid äh, äriringkondade, tööturu ja ülikoolide vahel. me peame edendama teadus-arendustööd äh, ja tippkvalifikatsioone selleks, äh, et olla vastavuses turu vajadustega taastuvenergiate koha pealt. suur aitäh! nüüd ALDE fraktsiooni nimel proua Hall kaheks minutiks. proua president, me võime seada igasuguseid eesmärki kliimamuutustega võitlemiseks, aga me ei jõua nende eesmärkideni, eriti mis puudutab kahe tuhande viiekümnenda aasta eesmärki, enne kui me ei hakka investeerima sügavuti ja süstemaatiliselt jätkusuutlike madaliku, madala süsihappegaasi heitmetega tehnoloogiate väljaarendamisse me oleme küll kritiseerinud eh, erinevaid eesmärke, mille riigid on seadnud siin, aga me ei ole veel lähedalegi jõudnud sellele, nendele investeeringutele, mida teeb hetkel Ameerika Ühendriigid. ja kui me seda ei tee, siis meie programmid venivad ja sajad tuhanded töökohad, mida me võiksime siin Euroopa Liidus luua, ja sellistes piirkondades nagu minu enda regioon Kirde-Inglismaal, mis on juba hakanud tegelema selle eesmärgi nimel, kui me neid investeeringuid ei tee, siis lähevad need töökohad Ameerika Ühendriikidesse ja Hiinasse. mulle tekitab pettumust, et komisjon loobus varasemast Z-plaanist, kus olid allikad investeeringuteks selgelt paika pandud. kas komisjon nüüd väljendab ennast selgemalt, eriti mis puudutab seda äh, miljardi eurost puudujääki, mida just äh, volinik maininud on? ja lõpetuseks, loomulikult on oluline saavutada edusamme tuumaenergias, tuumatehnoloogias, eriti mis puudutab äh, tegevuse turvalisuses ja jäätmete haldamises, aga minu fraktsioon äh, on äh, veendumusel, et jätkusuutlik tuumaenergia on vastuoluline. aitäh. aitäh ja nüüd Roheliste fraktsiooni nimel härra Turmes kaheksa pooleks minutiks. Thank you uh,, Miss Chair aitäh, proua president. minu arvates on see kava lihtsalt tühi karp, sest et selle eh, taga ei ole rahastust. me peame tegelikult ka mõtlema sellele, kust see raha võiks tulla ja hullem on veel see, et eh, need instrumendid, eh, mis olid komisjonil NR kolmsada taastuskava ja sellised rahad, mis äh, tulevad täna Euroopa Investeeringute Pangast, äh, nende suurem prioriteet on need nii-öelda madala süsinikutehnoloogiad, mis on kõige vähem tõhusad ja kõige riskirohkemad. nii et tänasel turul äh, aastatel kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa läheb rohkem kui läks äh, Äh, rohkem kui seitsekümmend protsenti kõigist investeeringutest taastuvenergiateks, äh, tuule, äh, päikseenergia, biomass, kuidas me siis saame panna paika setkava, panna raha kõrvale Euroopa Liidu tasandil, mis tegelikult annab väiksema hulga taastuvenergiatele, kui juba praegu turul on, samal ajal kõrvale pannes raha Äh, süsiniku ladustamiseks ja tuumaenergiaks, sest äh, need asjad saavad just äh, kaugelt kõige suurema osa Euroopa Liidu rahadest. meie probleemiks on seega see, et teatud lobitegevuse tulemusel ei ole meil julgust endale õigeid prioriteete seada. ja isegi äh, äh, IAE, mis ei ole äh, Äh, selline rohujuure organisatsioon on väga selge oma prioriteetides. viiskümmend protsenti kõik CO2 vähendamisest, kogu CO2 vähendamist tuleb äh, tõhususest, miks on null eurot Euroopa Liidu taastumiskavasse pandud? kolmkümmend viis protsenti CO2 kasvuhoonegaaside vähendamisest tuleb taastuvenergiatest, samal ajal ainult kümme protsenti äh, süsiniku ladustamisest, kümme protsenti Äh, tuumaenergiast, äh, see on IAE, mitte roheline rohujuure organisatsioon, isegi äh, Euroopas oleme me raha jaotamiselt jäänud maha sellest, mida IAE soovitab valitsustele. ainuke lahendus on selged prioriteedid, energiatõhusus, punkt üks, kaks taastuvenergiat, sellepärast et nad vähendavad CO2 ilma riske tekitamata ja alles siis muud tehnoloogiad suur aitäh! nii, DSR-i nimel härra Chichester, poolteist minutit. aitäh, proua president, pean väljendama kahetsust selle parlamendi vasakpoolse külje äh, obsessiooniga tuumaenergia üle, see tähendab seda, et meie ees on nüüd kaks resolutsiooni enamik nendest on ühised, enamik teemadest nendes on ühised, välja arvatud see tuumaenergia küsimus, eriti arvestades, et tegemist on ainukese tõestatud tehnoloogiaga, mis saab äh, anda väga palju väga madala CO2 sisaldusega energiat Euroopas. kui me kavatseme loobuda fossiilkütustest, siis meil on vaja igasuguseid madalikus üsiniku heitmetega tehnoloogiaid, mida me saame endale lubada ja me peame olema väga realistlikud selle koha pealt, kuivõrd edukalt on meil õnnestunud äh, saavutada eesmärke taastuvenergiaallikate koha pealt. Euroopa on kombeks äh, äh, igasuguseid ambitsioonikaid eesmärke seada, aga me ei suuda neid eesmärke täita äh,. samal ajal tuumaenergia juba annab kõige rohkem energiat Euroopa Liidus, aga kui me äh, hakkame arendama välja alternatiivseid uusi tehnoloogiaid, siis meil on vaja äh, baaselektrit, et äh, tuled põleksid ja elektriautod sõidaksid äh, erinevaid uusi tehnoloogiaid on välja mõeldud, Sahara päiksepaneelid, tuulefarmid Põhjamerel ja süsiniku ladustamine äh, ja energiatõhususe parandamine ja siin olen ma tõesti nõus oma rohelise kolleegiga, aga kõik see nõuab tohutuid investeeringuid ja see on nende küsimuste põhiline sisu täna, aitäh. suur tänu, härra Chichester. nüüd ühendatud vasakpoolsete nimel proua Matis tänan, proua president, härra volinik, härra minister. me räägime taastuvenergiast ja vähese süsihappegaasi heitega tehnoloogiatest, see on väga tähtis teema, nii nagu ütleb ka seda teatis see on väljakutse, millega me peame kõik tegelema, aga siin ei ole mitte ühtegi täpsustus, väga tähtis on see, et niivõrd tähtsa küsimusega me tege-, tegeleksime natukene täpsemalt me peame täpsustama asju ka poliitilisel tasandil. me räägime energiatõhususest, räägime süsiniku salvestamisest, tuule- ja päikeseenergiast ja räägime energiatõhususest kui millestki, mis maksab kõige vähem selleks, et CO2 vähendada. aga on veel teisigi viise, kuidas CO2 heitmeid vä-, äh, vähendada, näiteks energiakasutuse vähendamine, erinevad energia jaotussüsteemid, ei ole alati vaja kasutada neid kõige suuremaid struktuure. nii et ma arvan, et me saame kõik kaasa aidata sellele, aga on vaja olla täpsem ja täpsem poliitilisel tasandil ja ka rahastamise osas. me peame rääkima ka ühest, veel ühest väga tähtsast punktist räägitakse avaliku ja erasektori vahelisest partnerlusest, nagu see kujutaks endast mingist lahendust kõige jaoks. ma pean ütlema, et mina ei tea sellest eriti, eriti midagi, et kuidas praegune olukord selles osas on, mis puudutab partnerlust avaliku ja äh, erasektori vahe. iga kord, kui me räägime energiatõhusust, räägime ka sellest, aga me ei tea kunagi täpselt, kust see raha tuleb, aga samas pidevalt räägime avaliku ja erasektori partnerlusest, aga kes siis tegelikult maksab, tegelikult maksab lõpptarbija ehk, ehk kodanik ja need, kes maksavad kõige vähem, on eraorganisatsioonid, era, eraettevõtted, kes, aga, aga samas, kellele makstakse nende investeeringute tegemise eest. ja ilma selliste täpsustusteta ma arvan, et laseme me tulevastel põlvkondadel lihtsalt kogu selle arve kinni maksta. suur tänu. nüüd enda nimel kõnelejad. härra Eiler, kaks minutit herr präsident meine damen und herren! im prinzip sind wir uns ja alle einig. austatud proua president põhimõtteliselt me oleme kõik nõus sellega meil on hea meel seitsmenda raamprogrammi üle ja, ja me oleme sisuliselt kõik ühel meelel öö, äh, selle kavaga seoses, aga meil on siiski mõningaid probleeme. kõigepealt ma pöördun härra Turmese poole me ei saa ühiselt survet avaldada liikmesriikidele ja komisjonale ja nõukogule, kui me oleme ideoloogiliselt killustunud ja pidevalt räägime tuumaenergiast. me oleme leidnud seitsmenda raamprogrammi osas kompromissi ja see kompromiss puudutab just neid kriteeriume, mida see seitsmes raamprogramm peab arvesse võtma, see on jätkusuutlikkus, konkurentsivõime ja öö, energia tarbi-, tarnekindlus. aga nüüd pidevalt arendame me ideo-, ideoloogilist diskussiooni, millel tegelikult ei ole seoses seitsmenda raamprogrammiga mitte mingisugust mõtet aga mida see seitsmes raamprogramm võimaldab meil saavutada? me oleme väga palju äh, rääkinud sellest, kuivõrd tähtis on äh, sidus poliitiline lähenemine. nõukogu võttis just sõna ja tegi kokkuvõtte olukorrast, aga nad piirdusid ainult üldiste konstateeringutega. aga nüüd tõstatub küsimus, et kuidas me saame koos midagi ära teha selleks, et kasutada ära kõikide erinevate valdkondade poolt pakutav, teadusuuringute poolt pakutav, siis see, mida pakuvad meile erinevad õigusaktid, direktiivid, praegu äh, on meil olemas seitsmes raamprogramm ja veel, ja veel võtame vastu teise raamprogrammi aga me peaksime rääkima detailsemalt ja me peaksime avaldama survet nii liikmesriikidele kui komisjonile, et hakataks midagi konkreetset tegema. suur tänu ja nüüd üheks minutiks proua Ulskog ehm,. Fru talman, <clears throat> det räcker inte med önsketänkande om man ska klara omställ-. minu arvates soovmõtlemisest ei piisa. kui me tõesti soovime lülitada ümber taastuvenergiaallikatele, luua tarku võrke ja nii edasi, on meil tarvis ka korralikke investeeringuid. selleks on ta aga tarvis tagada, et erasektor jagaks ka oma, jagas ka vastutust, mis puudutab eriti teadustööd, samuti tuleb rohkem kaasata liikmesriike. loomulikult peaks rohkem raha eraldama ka Euroopa Liit, seega tuleks kohandada meie eelarvet, et see oleks rohkem kooskõlas meie poliitiliste prioriteetidega eriti kui me räägime näiteks tuule- või päikeseenergiast. meil on tarvis oma prioriteedid üle vaadata ja liigutada oma eelarves raha vastavalt nendele prioriteetidele, ainult seeläbi saab muuta Z-plaani usaldusväärseks ja seeläbi muutuksime usaldusväärseks ka meie. härra Davis, poolteist minutit. kõnelejal pole mikrofoni. Oh, micro please, thank you kolm aastat on möödunud nõukogu eesmärkide püstitamisest Äh, luua kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks äh, kaksteist näidisprojekti taastuvenergiaallikateks. nüüd on meil olemas rahastamisallikatest ja komisjon on välja tulnud ettepanekuga, kuidas neid rahasid kasutada, nüüd on see ettepanek parlamendi ees, aga me peame ootama järgmise aastani, kuni me saame välja selgitada programmid, mis kvalifitseeruvad selleks rahastamiseks. seega järjest enam on, järjest raskem on täita seda vi-, viieteistkümnenda aasta eesmärki. seega, kõigepealt tuleb üle vaadata see ajakava. kas on võimalik vähemalt paar nädalat sealt kärpida? samuti tuleb, peaks Euroopa Investeerimispank kinni pidama öö, oma kohustustest. teiseks, kui parlament on läbinud komitee menetluse, peaks komisjon tegema avalduse ajakava kohta, ta peaks selle avaldama avalikult ehk siis seal peaks sisalduma terve rida kindlaid tähtaegu. ja lõpetuseks, kõige olulisemaks faasiks peaks olema äh, nende projektide planeerimislubade saamine näiteks torujuhtmete ehitamiseks ja nii edasi. see võib olla kõige keerulisem ja tõeliselt sassi ajada meie ajakava. niisiis palun tulge välja oma avaldusega, et äh, projektid, kes soovivad Euroopa rahasid, et nad hakkaksid äh, planeerimislubade hankimisega juba praegu, praegu pihta. suur tänu. suur tänu, härra Davis. härra Šimanski, üks minut. Mm. president, daamid ja härrad. meie resolutsiooni projekt minu arvates näitab, et rohelised projektid on Euroopa Liidu jaoks ole, olulisemad kui turvalisus. samuti on mõningad inimesed siin kallutatud tuumaenergia vastu. majanduslikust seisukohast võet-, võttes on see aga absurdne. samuti on see ju madala CO2 heitmega tehnoloogia, kuid siin seda kritiseeritakse. samuti öeldakse, et Euroopa rahasid tuleb eraldada teatud tehnoloogiatele ainult sellepärast, et need on justkui taastuvenergiaallikate tehnoloogiad. aga mis pu-, juhtub siis strateegiliste suurte projektidega, näiteks ja mis juhtub võrkude ühenda-, ühendustega? ma, mul on äh, selline äh, tunne, et me peaksime rohkem keskenduma turvalisuse, selle, seetõttu ma ütlen ei sellele resolutsioonile. härra Karins narkotikam atkarīgs. suur tänu. narkomaanid võivad olla väga ohtlikud. meil on siin kõigil oht narkomaanideks saada ja me ju kõik teame, et selline sõltuvus ei ole just eriti kasulik ja selle vastu tuleb võidelda meie Euroopa majandused on samuti sõltuvuses. eriti just seetõttu, et me peame importima neid narkootikume, millest me sõltuvuses oleme. meil on vaja välja töötada taastuvenergia allikaid, tehnoloogiaid biomassi alal, tuuletenergia alal ja nii edasi kui me seda ei tee, oleme me järjest enam sõltuvuses, sõltuvus järjest süveneb ja selliseid kütuseid on ju loomulikult järjest rohkem äh, olemas, hin-, äh, järjest vähem äh, olemas ja hinnad lähevad ülesse, seetõttu peame me aitama VKE-del leid-, võtta paremini uusi rahasid, me peame investeerima uutesse tehnoloogiatesse, me peame ta-, äh, eemaldama takistused uute tehnoloogiate väljatöötamise ees. me peame ühendama oma võrgud ja leidma korraliku kütusesegu, kus eriti keskendatakse, keskendutakse just taastuvenergiaallikatele, nagu näiteks päikese- või tuuleenergia, me peame lahti saama sellest sõltuvusest nafta ja gaasi puhul me peame investeerima uutesse tehnoloogiatesse, rohkem tuule, päikese ja biomassi energiat. suur tänu, proua Tomson, üks minut. Tak for ordet, fru formand. Der er grund til at glæde sig over sætplanen. Uden de 59 milliarder euro, som der nu bliver investeret tänan, proua president, mul on väga hea meel selle seitsmenda raamprogrammi üle ja investeeringutega, mis on mõeldud väga heade energiaprojektide jaoks, selleks et saavutada kaks tuhat kakskümmend eesmärki. ja üks kolmandik investeeringutest on investeeringud taastuvenergiasse, tuuleenergiasse, biomassi ja päikeseenergiasse, aga see seitsmes raamprogramm, ta ei ole tähtis mitte ainult sellepärast, et ta tagab meile puhta energia, vaid ta on äh, Äh, väga tähtis ka äh, selleks, et leida lahendus tõsisele majanduskriisile, mille, millega me praegu vastamisi seisame. ja äh, kasutades uusi tehnoloogiaid, suudame me luua kümneid ja kümneid uusi töökohti taastuvenergia valdkonnas ja me peame meelde tuletama pidevalt, et need investeeringud, nendega seondub ka vastutus, vastutus nendele, kes töötavad energeetikasektoris. ja me peame tagama selle, et neil on võimalik ka ümberõppeks ja koolituseks, nii et peab ka sellega kaasas käima ka investeeringud äh, inimressursse. Aivart, üks minut. president, mul on kaks lühikest märkust, kõigepealt esimene puudutab investeeringute olulisust äh, madala tehno-, CO2 tehnoloogiatesse ja teine, mis puudutab äh, äh, CO2 mõjusid. Euroopa, kui Euroopa soovib ta saavutada oma kakskümmend kakskümmend eesmärke, siis on meil tarvis sihtotstarbelisi investeeringuid äh, uutesse tehnoloogiatesse, samuti peame parandama süsinikuse püüdmise ja, ja, ja, ja säilitamise tehnoloogiatesse. siin saab Euroopa Liit mängida olulist rolli biomass, biomass ja silo saavad aidata kaasa ka talunike äh, olukorrale äh, ka, kaasa ja vähendada vajadust äh, väetiste impordile. selleks, et me saaksime saavutada mõõdetavaid tulemusi, peame me korralikult toetama kõiki uute tehnoloogiate investeeringuid. suur tänu, proua Ford, üks minut ma tervitan seda algatust rahastada paremini madala CO2 heitmega tehnoloogiaid, aga eriti, mis puudutab just energiasäästlikkuse rahastamist. kasulik on siin just eriti Euroopa Liidu fondide kasutamine. Euroopa fond, liidu fondis on juba üle kahesaja viiekümne miljoni euro äh, ma, see madala CO2-ga majanduskasvu edendamiseks, aga meil on tarvis teha mõttekaid investeeringuid äh, Äh, neid senini eriti ei ole. Ida-Inglismaa, kaasa arvatud Cambridge'i äh, ülikool, on juhti-, mänginud juhtivat rolli teadustöös siin ja üle kahesaja viiekümne lepingu on juba seitsmenda raamprogrammi raames äh, grantide saamiseks alla kirjutatud. teadustöö tulemused on märkimisväärsed, aga Äh, eriti just väikeede, väikeettevõtete jaoks on suuri bürokraatlikke progr-, äh, probleeme ning teadustöö tulemuste rakend-, ellurakendamisega, rakendamine on keeruline. samuti on Euroopa Liidu maksed väga hiljaks jäänud. kui me võtame arvesse seda, et tule-, äh, me peaksime tuleviku rah-, äh, rahva raha investeerimisel õppima praegustest äh, probleemidest. suur tänu. suur tänu, proua Ford, äh, härra Marinescu, kaks minutit. suur aitäh, proua president. kliimaeesmärkide täitmine sõltub selgest süsinikustrateegiast uued tehnoloogiad ja strateegiad võivad vähendada äh, energiakasutust seitsmeteistkümne protsendi võrra ehitistes ja ühistranspordis. see tähendaks, et üldiselt väheneb energia tarbimine kümme protsenti. me peame paika panema selge poliitika selle kohta, kuidas parandada avalikku energiakasutust, meil on vaja miinimumstandardit ja intelligentseid võrgustikke Euroopa tasandil. Euroopa Komisjon peaks rahastama äh, kõige Euroopa ülesemaid projekte selleks, et saavutada nende meetmete ühtne rakendamine sellistes riikides, kus mõningatest nendest tehnoloogiatest veel ei ole. tahaksin teada, kas Euroopa Komisjon kavatseb äh, eraldada lisarahasid selleks, et toetada madala süsinikuga tehnoloogiat. aitäh, äh, proua Marin, härra Marinska, proua Tikau, üks minut. härra volinik, äh, meil on vaja ambitsioonikat ja intelligentset äh, energiapoliitikat, mis võimaldaks säilitada Euroopa Liidul oma rahvusvahelise konkurentsivõime ja ka töökohad ja produktiivsuse Euroopa Liidu sees investeerimine madaliku süsi, madala süsiniku süsihappegaasi heitega tehnoloogiasse, aitab meil leevendada hetkekriisi ja loob kaks koma seitse miljardit töökohta aastaks kaks tuhat kakskümmend. Euroopa Liit peaks investeerima Euroopa Liidu, Euroopa algatustesse taastuvenergiate valdkonnas ja peaks äh, need projektid äh, ka läbi viima, võrgustik, äh, biokütused, rohelised tehnoloogiad. me peame investeerima tarkadesse linnadesse ja hoonete energiatõhususse, eriti just kodude puhul. tahaksin, et komisjon äh, suurendaks oma eelarveeraldist äh, hoonete energiatõhususe koha pealt ja summasid struktuurifondist. palun, et komisjon äh, võtaks tarvitusele meetmed, et paremini neli protsenti kvooti rakendada, et hooned oleks energiatõhusamad. me peaksime suurendama seda kvooti aastaks kaks tuhat kakskümmend. härra Ziobro, üks minut, palun suur aitäh! Äh, madala heitmed kogusega tehnoloogiate diskussioon puudutab äh, Euroopa majanduse äh, kohandamist selleks, et kasvuhoonegaaside heitmeid vähendada. see, mida me oleme viimastel kuudel Euroopas näinud, annab argumente teadlastele, kes kahtlevad inimeste mõjus kliimamuutustele, aga kui me räägime siin madala süsihappegaasi äh, heitega tehnoloogiatest, siis peame küsima, kuidas meil oleks võimalik äh, leida vahendeid roheliste tehnoloogiate toetamiseks, et saavutada parimaid tulemusi lühima ajaga teadus-arendustöö toetussüsteem peaks olema paindlik, et saaks hallata vahendeid mis peegeldavad teadustöö dünaamikat. küsimus on selles, kuidas me võiksime arendada välja toetusmehhanisme eh, selleks, et investeerida vähese süsihappegaasi heitega tehnoloogiatesse. on ka terve rida argumente selleks, eh, selle poolt, et investeerida sellistesse tehnoloogiatesse, aga seda ei tohiks teha ühtekuuluvuspoliitika arvelt. suur aitäh! härra Martšinkevitš, poolteist minutit proua president, daamid ja härrad, komisjoni teatis äh, aastast kaks tuhat kaheksa pealkirjaga äh, varane tegevus äh, jätkusuutliku energia tootmises fossiilkütuste kasutamisega, see teatis ütles, et nende süsteemide põhjal, mis meil hetkel on, võib tekkida tulevikus probleeme. Euroopa Parlament tegeles selle küsimusega ja me mõistsime, et komisjoni poolt välja pandud meetmed ei ole piisavad selleks, et arendada välja kõiki neid tegevusi, mida meil vaja on. me räägime siin demoprojektidest, mille peaks välja arendama aastaks kakssada vii-, kaks tuhat viisteist. selles teatises ühes punktis selgus, et vähemalt kaksteist näidisprojekti nõuavad rahasid ja kolme erineva tehnoloogia kombineerimist. selleks, et seda teha, peame me müüma vähemalt äh, kolmesaja miljoni eest süsinikukrediiti, nii et raha, mis äh, on vaja, see nendeks näidisprojektidest äh, sõltub turuhinnast, mis hetkel on seitse kuni kaksteist miljardit eurot. nii et selle põhjal võime me järeldada, et ainult kuus näidisprojekti energiasektoris eh, tegelikult ka arendamisele jõuab. nii et minu küsimus on komisjonile ja nõukogule, kas te tõesti toetate nende näidisprojektide arendamist? suur aitäh! järgmine kõneleja, proua Hertsog, ei ole saalis, vähemalt mulle tundub, et ei ole, nii et annan sõna härra Helmerile üheks minutiks äh, proua president, oleme siin kuulnud palju jama täna roheliste töökohtade kohta, aga meie obsessioon taastuvenergiaga tegelikult juba sunnib energia hinda ülespoole ja sunnib Euroopa kodanikud äh, kütusevaesusesse. kõrgemad hinnad tähendavad seda, et äh, energiaintensiivsed ettevõtted Euroopas lihtsalt loobuvad ja lähevad äh, soodsamatesse keskkondadesse kõrgemad energiahinnad tähendavad madalamat äh, kasvu, suuremat töötust, see maksab töökohti. olen näinud ainult ühte ametlikku uurimust äh, selles küsimuses, see oli Hispaanias, see näitas, et iga rohelise sektori poolt loodud töökoha kohta kaks koma kaks töökohta kadus mujal. kui me oleme tegelikult tõsised madala süsinikusisaldusega tehnoloogia kohas, siis see on ainult üks lahendus, see on tuumaenergia. me oleme Euroopas rääkima hakanud uutest äh, tuumajaamadest ja see on väga hea. kui me tahame, et tuled jääksid põlema, siis meil on vaja tuumarenessanssi ja seda kiiresti. aitäh! suur aitäh, härra Helmer! järgmine kõneleja on proua Carvalho, poolteist minutit. E teadusuuringud ja tehnoloogia on esmatähtsad vähese süsihappegaasiheitega ühiskonna jaoks. esmatähtsad sellise ühiskonna jaoks, kes suudaks olla oma tööstusega konkurentsivõimeline ja see on tähtis meie tuleviku ja meie ühiskonna õitsengu jaoks ja selleks, et võidelda ka kliimamuutuste vastu, selleks, et tagada e-, energiatarnekindlus, ja äh, tagada ka meie juhtiv roll taastuvenergiate osas maailmas. Äh, räägitakse dokumentides avaliku ja erasektori partnerlusest, finantseeringutest liikmesriigi ja regionaalsel tasandil, mm, finantseerimise parandamisest, äh, teadusuuringute, alal, väga tähtis on see, et ka erasektor rohkem finantseeriks ja toetaks äh, neid tegevusi ja me peame äh, kiirelt üle minema konkreetsetele tegudele ja prioriteediks peaks olema äh, raamprogrammi raames ka energia tarnekindlus ja kliimamuutused, sellepärast et ainult niimoodi suudame me tagada meie tööstuse konkurentsivõime ma tänan teid, proua Toia tegemist ei ole rituaalse aruteluga, see arutelu peab olema konkreetne, me peame esitama konkreetsed küsimused ja täpsed küsimused ka rahastamise osas, et kust leida rahasid ja, ja vahendeid. ja väga tähtis selles osas on ka kaheteistkümnenda märtsi nõukogu koosolek ja ülemkogu kahekümne viiendal märtsil. ma tahaksin küsida öö, äh, et te olete, te räägite kliimamuutuste vastu võitlemisest, me peame olema ka, jääma usaldusväärsed oma eesmärkides ja suutma neid eesmärke ka saavutada tegemist on tõesti revolutsioonilise tegevusega ja me peame selgelt paika panema oma prioriteedid ja meil peab olema ka vast-, poliitiline tahe. tegemist on tõesti millegi revolutsioonilisega eh, ka selleks, et Euroopa tööstus oleks konkurentsivõimeline. väga paljud teadusuuringute keskused ja ülikoolidel, neil on olemas oma, neil on tahe, neil on olemas eh, võimalused ja teadmised ja me peame tegema kõik meist sõltuva selleks, et seda ära kasutada. sellest räägib nii komisjon kui ka nõukogu, kõik peavad selles osalema. Eh, erasektor, avalik sektor, ettevõtle, ettevõtted, aga me peame edendama kogu Euroopa ulatuses seda partnerlust proua McInnes suur tänu, president, me oleme kõik ühel meelel, et suurem energiatõhusus on esimene ahelalüli, aga mina oma sõnavõtus sooviksin teie tähelepanu pöörata poliitilisele segadusele äh, bioenergia valdkonnas. komisjon ja Euroopa üldisemalt on äh, hüljanud selle bioenergia pärast äh, toiduainete hindade progre-, probleeme kahe tuhande seitsmendal, kaheksandal aastal ning nüüd on tekkinud usalduskriis Euroopa talunike hulgas, sest hinnad on jällegi kukkunud. samuti on probleeme maakasutusega, et sea-, maad kasutada just energia tootmiseks. Iirimaal on sellega eriti probleeme, tööstusel on tarvis poliitilist kindlust ja poliitikud ei suuda sellist kindlust pakkuda kui me räägime investeeringutest teadusesse ja teaduste tulemusi keegi ei kasuta, sest meie poliitilised äh, otsused on valed, siis me raiskame lihtsalt oma aega. suur tänu, proua McInnes, järgmisena äh, proua ta-, härra Tabatši. proua president, volinik, uute liikmesriikide puhul on eriti raske rahastada madala CO kahe äh, Äh, heitmetega tehnoloogiaid ja nendele üle minna. üks lahendusi oleks Kyoto süsteem heitmetega kauplemiseks. see on, oleks hea võimalus Kesk- ja Balti, Kesk-Euroopa ja Balti riikide jaoks, aga loomulikult on tarvis paika panna ka post-Kyoto süsteem. Euroopa Nõukogu ja Komisjon peaksid toetama meie jõupingutusi, tagamaks, et Äh, meie kõiki võimalusi kasutataks maksimaalselt ära. ma nõustun sellega, et uut, uued tehnoloogiad maksavad palju raha. aga vaatamata sellele on meil tarvis äh, uusi tehnoloogiaid välja töötada. ka põllumajanduses on see väga oluline, näiteks tuleb üle vaadata sööda küsimus, äh, loomade puhul äh, ja tegutseda ka põllumajanduses tehnoloogia alal innovaatiliselt. suur tänu, äh, härra Soonik, poolteist minutit. wpisanych długoterminową strategię Unii Europejskiej powinno być stworzenie innowacyjnej üks prioriteete Euroopa Liidu pikemaajalises strateegias peaks olema äh, energiasüsteemi muutmine nii, et see põhineks madala CO2 heitmega tehnoloogiatel, eriti CO kahe vabadel tehnoloogiatel. kaheksakümmend protsenti heitmetest tuleb fossiilkütustest Euroopa Liidus e,. vabandust, kaheksakümmend protsenti energiast Euroopa Liidus tuleb fossiilkütustest. me oleme parandanud oma energiasüsteeme, kuid e, see paranemine on tulenenud gaasist, naftast ja kivisöest. seda ei saa muuta üleöö uus energiastrateegia on äh, hea äh, võimalus muuta meie energiasüsteeme, eriti äh, aga ainult juhul, kui me tagame ka piisava rahastamise. kui me soovime saavutada oma eesmärke, peame me rohkem kulutama teadus- ja arendustegevusele puhtate tehnoloo- ja jätkusuutlike tehnoloogiate vallas. me peame tegelema koordineeritult ja paika panema ka avaliku ja erasektori koostöö saavutamaks need eesmärgid. minevikus oleme me näinud, et uued tehnoloogiad võivad äh, tohutult mõjutada meie elusid. nüüd on meil võimalus äh, saavut-, äh, saavutada murrang energia tootmises, toota energiat puhtalt, aga seda saab teha ainult siis, kui ühendus eraldab ka piisavalt rahasid. ja muudab selle teema prioriteediks. suur tänu, härra Soonik, härra Provera, kolm minutit. Grazie, president, nel dibattito sulle scelte energetiche. tänan, proua president. selles arutelus on üks asi kindel kõige jätkusuutlikum ja äh, odavam, mis meie äh, kasutuses on, kõige odavam vahend on energia kokkuhoid. ja selles osas on mägipiirkonnad äh, eeskujuks ja seda elades täiesti kaasaegsetel tingimustel. ja nad suudavad kasutada taastuvenergiaallikaid, mis on vähese süsihappegaaseheitega ja mägipiirkondadest pärineb kogu äh, hüdroenergia näiteks. Itaalias kaksteist protsenti tuleb mägipiirkondadest hüdroenergiast, kogu meie maal toodetavast hüdroenergiast ja äh, seal suudetakse ehitada ka hooneid, mis on energiasäästlikumad. ja äh, seda nii äh, elektritarbimise kui ka kütte osas ja seda tänu just sellele, et kasutatakse öö, väga häid tehnoloogiaid ja seetõttu mägipiirkonnad on teatud mõttes pilootpiirkonnaks ja see oleks väga hea kontekst selleks, et äh, viia läbi äh, pilootprojekte, selleks, et kasutada erinevaid tehnoloogiaid, soojapumpe ja nõnd-, äh, pumpasid ja nõnda edasi ja kasutada ka erinevaid jaotussüsteeme mägedes on olemas puhas energia, piisab ainult sellest, kui me suudame selle energia ära kasutada. ja sellepärast ma kutsuksin komisjoni üles uurima nende piirkondade kogemusi ja mõtlema ka selle peale, et oleks õiglane kompensatsioonisüsteem Äh, artikkel sada seitsekümmend kolm Lissaboni leppest räägib mägipiirkondade tähtsusest ja seetõttu me ootame komisjoni poolt ka vastavat algatust selles osas ja mägipiirkondade poliitikat, seda ka energeetika valdkonnas. nii et ma kutsun äh, üles komisjoni, regioonide komitee vastava raporti soovitusi järgima ja seda just energeetika mägipiirkondade osas. mägipiirkonnad, mis kujutavad endast neljakümmet protsenti Euroopa territooriumist ja üheksakümmend miljonit e-, elanikku elab seal, praegu peetakse neid mittesoodsateks pi-, piirkondades. aga äh, tänu energeetika valdkonnale äh, saaksid need piirkonnad edasi, edasi ede-, areneda ja strateegia kakskümmend kakskümmend raames oleks võimalik näidata seda, et kui on olemas poliitiline tahe, siis on võimalik väga paljud ka ära teha. suur tänu, nüüd vaba mikrofon. kaheksa sõnasoovijat. palun pidage oma aja, kõneajast kinni, kõigile on eraldatud ainult üks minut. härra Nikolescu kõigepealt, üks minut suur tänu, proua president, härra volinik. Euroopa põllumajandust süüdistatakse sageli kliima soojenemises. tegelikult see ei ole nii. aga me ei saa unustada asjaolu, et põllumajandus annab oma panuse CO2 heitmetesse Äh, süsiniku sidumine, äh, biomassi kasutamine, äh, väetiste kasutamise vähendamine on mõned näited sellest, kuidas ka põllumajandus saab oma kasuliku panuse anda. seetõttu, kui me räägime madala CO2 heitmega tehnoloogiatest, peaks üheks prioriteediks olema ka põllumajandus, seda ei tohiks unustada, nii nagu eelnevates Euroopa strateegiates seda tehtud on, nagu näiteks kakskümmend kakskümmend strateegia suur tänu, härra proua Kallenbach. tänan, proua president, härra volinik, härra minister. ma võtan sõna enda nime ja ma tahaksin öelda, et tuumaenergia ei ole lahenduseks ja minu jaoks ei kujutada endast taastuvenergiat väga tähtis on see, et meil oleksid eesmärgid pikaajal, pikaajalisemas plaanis meie äh, lapsi silmas, silmas pidades ja see ja väga tähtis on vähendada süsihappegaasi heitmeid, aga me peame sellega seoses mõtlema ka keskkonna peale ja täpselt nende meetmete peale, et millesse me investeerime. me ei saa ühelt poolt kokku hoida süsihappegaasi heitmete osas äh, aga kahjustades muid valdkondi. väga tähtis on mõelda ka bioloogilise mitmekesisuse peale, kõik investeeringud, kõik meetmed, mida me kohandam-, kohaldame, me peame vaatama neid keskkonnakaitse seisukohast ja arvesse võtma ka meie lapsi ja nende tulevikku. suur tänu, härra Ferreira, palun. tänan, proua president, härra volinik arutelu üleminekust süsihappegaasi puhtale maja, majandusele, seda on väga raske läbi viia, ilma et me ei mõtleks selle peale, et millistest energiaallikatest me sõltume, fossiilkütustest. fossiilkütused, see on esmane kütteallikas tööstusele ja naftavarud, mis meil maailma ta-, tasandil olemas on, me peame kasutama neid võimalikult targalt ja väga säästlikult. just sellega seoses protokolli vastuvõtmine Uppsalas kahe tuhandendal aastal ja Lissaboni kahe tuhande viiendal aastal ja see, millest rääkisid teadlased seoses sellega, on väga tähtis. me peame koostama kava, äh, mis paneks paika selle allika õiglase ja õige kasutamise véleményem szerint ebben a jelentésben az atomenergia. aitäh president usun et selles raportis ei ole tuumaenergiale antud kohast kohta lahendused, mis räägivad alternatiivenergiast, väikse bio tuuleenergiast, me räägime siin väga pikkadest protsessidest ja ma kahtlustan, et sellest ei tulene tegelikult neid tulemusi, mida me loodame aga me peame siiski tegutsema kiiresti, vaadake, mis juhtus eelmisel aastal, gaasikriis, selle tagajärjed, kliimamuutuste küsimused, millega me hetkel silmitsi oleme. ma leian, et tuumaenergia on oluline allikas Euroopa Liidu jaoks ja hetkel saame me sellest allikast väga palju elektrit nii et me peame seda edasi arendama turvaliselt, äh, see peab olema täiesti selge ka meie raportis. suur aitäh, härra Kelly, palun kuulasin debatti, see oli äärmiselt huvitav. esiteks on küsitud, kust peaks see rahastus tulema ja teiseks küsitakse, kuidas seda teadus-arendustööd koordineeritakse. mulle tundub, et siin on võimalus Euroopa Liidu kolmele institutsioonile teha koostööd, eksperdid parlamendist, nõukogust, komisjonist võiksid tulla kokku juhtgrupiks, et vaadata, kust tuleks see raha, see võiks tulla nende partnerluste jaoks iga riigi jaoks eraldi ja teiseks tuleb üle va-, üle vaadata, kuidas seda koordineerida. osa rahastust kindlasti tule, peaks tulenema teadustöö edukusest, sest et muidu hakkab iga professor Euroopas omaenda teadustööd tegema ja midagi ei koordineerita, aitäh. suur aitäh, härra Kelly kas äh, tõlkega on kõik korras, küsitakse? suurepärane. suur aitäh, et mulle sõna andsite. nõukogu komisjoni esindajad ütlesid suurepäraseid asju madala süsinikuheitmete kohta, headest tehnoloogiatest, aga te ei räägitud asjade sisust, kust me saame raha selle rahastamiseks. ma arvan, et meil on olemas allikad kui me vaatame endise sotsialistlikke riike, siis eh, nemad tegelikult on vastavuses Kyoto nõuetega läinud isegi sellest kaugemale ja seetõttu saime me oma olukorra üle olla uhked eh, Kopenhaageni tippkohtumistel. ma arvan, et nendel riikidel peaks olema õigus oma CO2 kvooti müüa. Neil on see õigus, aga komisjon ja viisteist Euroopa algset liikmesriigi üritavad takistada neid riike seda tegemast. Ungari puhul räägime me mitmest miljardist Ungari forintist, mida tegelikult siin kasutada saaks. me võtsime endale kohustuse, me ütlesime, et me teeme rohelisi investeeringuid ja allikas selle jaoks on olemas, kahju, et meie nõudmised on langenud kurtidele kõrvadele. ma arvan, et on oluline kindlustada, et Euroopa Liidu uusi liikmesriike ei pea, peetaks teise klassi liikmesriikideks. aitäh, proua Pasescu, palun. suur aitäh üks Euroopa Liidu peamisi eesmärke on saavutada äh, madala süsiniku majandus. eesmärk aastaks kaks tuhat kakskümmend on kakskümmend protsenti taastuvenergiat. aga Rumeenia jaoks on see eesmärk isegi ambitsioonikum, see on kakskümmend neli protsenti. mõnede uuringute kohaselt on äh, Lõuna-Rumeenia piirkond äh, ainult sak-, jääb ainult Saksamaale maha tuuleenergia tootmises. hetkel on seal kõige suurem tuulefarm väljaarendamisel, äh, mis toodab üle kuuesaja megavatti taastuvenergiat. selle projekti esimene etapp jõuab lõpule sel aastal, kui esimesed sada kolmkümmend üheksa tuuleturbiini funktsioneerima hakkavad. ja kogu projekt jõuab lõpule aastal kaks tuhat üksteist kahes piirkonnas, Konstanza maakonnas. see projekt on äärmiselt oluline Rumeenia energiajulgeoleku koha pealt, sest et see võimaldab meil toota ka energiat importimiseks. aitäh, eh, proua Pasescu. härra Kanton, palun. Eh, tänan, proua president. ma arvan, et kahe punkti osas me oleme kõik ühel meelel energiatõhusus, energia säästmine, uued tehnoloogiad, taastuvenergia, aga sellest kõigest ei piisa, kui me ei tegele teiste teemadega, kõigepealt tuumaenergiaga. Äh, see tekitab hirmu, see sõna juba iseenesest hirmutab ja me kardame selle te teemaga tegeleda, aga katsugem käituda vastutustundeliselt, kui me räägime finantseerimisest, siis äh, tundub äh, naljakas olevat, et kui me räägime eelarvest ja sellest, et erasektor peaks osalema, aga samas on see möödapääsmatu, arvesse võttes äh, meie, neid vahendeid, mis meie käsutuses on. Äh, avalik ja erasektor peavad tegutsema käsikäes ja avalik sektor peaks hakkama toimima ka kui vastutustundeline ettevõte. paremasi, sinduma kirja Eklõsas, parakallo. kui soovite veel korraks sõna võtta, siis väga kiirelt, palun. Äh, väga lühidalt, mul on üks küsimus meil oli arutelu, kus väljendati erinevaid poliitilisi seisukohti, aga ma arvan, et me peaksime ühiselt ühe küsimuse nõukogule ja komisjonile esitama. me rääkisime väga palju seitsmendast raamprogrammist. millised on need vahendid, mis meie käsutuses on, et see ellu viia, milline on äh, ajakava ja äh, millised kohustused on liikmesriigid endale seoses sellega võtnud äh,? härra Turmes, palun, aga väga kiirelt ma ei tahaks siin tõstatada ideoloogilist küsimust, et see arutamine läheks liiga pikale, aga lühidalt, meil on kaks konkreetset instrumenti, millest me peame arutama risk sharing financing facility, seal on meil veel raha jäänud ja me saaksime seda raha ära kasutada taastuvenergiate jaoks, aga meile on öeldud, et äh, teadusuuringute peadirektoraat ja komisjon on blokeerinud selle raha kasutamise ja nad ei soovi kasutada seda energeetika jaoks ja nad eelistavad jätta selle raha teist seede jaoks. ja härra volinik, tahaksin teada, et kuidas sellega lood on? ja teine punkt, viisteist protsenti majanduse elavdamise paketist on raha kasutamata ja parlament ütles, et seda peab kasutama energiatõhususe jaoks ja intelligentsete linnade projekti raames. kas te võiksite selle kohta ka paar sõna öelda? härra Matula on viimane kõneleja ja siis saab sõna nõukogu. suur tänu, president täna Euroopa Parlamendis räägime me investeeringutest vähese CO2 heitmega tehnoloogiatesse. see näitab, et Euroopa Liit soovib selles valdkonnas asuda liidriks. ma pean siin silmas CO2 heitmete vähendamist. me soovime aidata parandada keskkonna olukorda, meie kohustus on ka parandada teadust, teadus- ja arendustegevust saavutamaks jätkusuutlik Euroopa energiasüsteem. me peame parandama oma äh, rahastamist ning äh, suurendama Euroopa Liidu konkuren-, konkurentsivõimet maailma tasemel. on aeg ka kohalikul ja regionaalsel tasemel ära kasutada taastuvenergia allikad. mina olen pärit piirkonnast, kus on suur geotermilise energia potentsiaal, mida senini pole korralikult ära kasutatud. seetõttu ma arvan, et tuleks roh-, suuremat rolli anda kohalikele omavalitsustele, et nad töötaksid välja era- ja avaliku sektori partnerluse. nüüd härra minister nõukogu nimel. suur tänu, proua president. me oleme nüüd üles märkinud teie tänahommikused kommentaarid. paljusid teie muresid jagab ka nõukogu ja ka komisjon. homme energeetikanõukogus kindlasti arutatakse ka teie poolt täna väljendatud muresid ja loodetavasti on tulemiseks äh, ka selged äh, algatused Need algatused, nagu te juba teate, on kriitilise tähtsusega, kui me soovitame, soovime parandada oma energiaalast sõltumatust äh, ja suurendada energiatõhusust. ja loomulikult soovime me samaaegselt saavutada ka kliimamuutusalaseid eesmärke. meil on tarvis tagada ka töökohtade kasv ja konkurentsivõime suurendamine. me oleme läbi viinud erinevaid uuringuid, äh, mitte ainult neid, mida siin mainiti, komisjoni poolt, mis näitavad, et tehnoloogiatesse investeerimine pikemas perspektiivis aitab kaasa ka töökohtade loomisele. meil on vaja jagada oma parimaid kogemusi, mis saab, peaks olema aluseks edasisele tegevusele, aga kõigepealt on vaja paika panna rahastamise instrumendid, mis öö, öö, meil on tarvis tagada riigipoolne rahastamine, mis on hädavajalik selliste tehnoloogiate väljatöötamisel. palju on siin räägitud rahastamisest ja nõukogu jagab seda muret. aga ma kardan, et me ei saa siin öö, päris öö, oma, omaalgatuslikult kohustusi võtta, sest algatusõigus on komisjonil koos parlamendiga. meil on praegusel hetkel tarvis lihtsalt täita omale võetud, juba võetud rahastamiskohustused meil on tarvis nende tehnoloogiate väljatöötamisel paika panna selged prioriteedid, mis on lahutamatu osa ka meie tuleviku aruteludest Euroopa institutsioonides, eriti siin Euroopa Parlamendis. ma võin teile ka kinnitada, et nõukogu kavatseb endiselt anda oma parima arendamaks edasi seti algatusi, et neid rahastataks piisavalt olemasoleva äh, rahastamisraamistiku sees ning ka tuleviku finantsperspektiividega. samuti tuleb meil kaasata nendesse algatustesse ka erarahasid. meil on tarvis töötada koos, käsikäes, et maksimaalselt kasutatakse ära ka selles partnerluses riigi rahasid meil on tarvis tegutseda koordineeritult, et, et, et need olulised, meie tuleviku jaoks olulised algatused tõesti korralikult ka ellu rakendatakse. suur tänu, nüüd komisjoni nimel härra Potočnik. aitäh, alustuseks tahaksin tänada diskussiooni eest, jälgisin seda teraselt ja siin on mitmeid asju, mida me kindlasti võtame arvesse oma tulevase töö arendamisel. alustaksin öö, äh, lühikese looga. Äh, pärast seitsmekümnendate naftakriisi äh, toimus tohutu innovatsioon mis äh, andis meile konkurentsieelise täiesti pretsedenditult ajaloos, aga see elas väga lühikest aega pärast seda, kui äh, naftahinnad taastusid, äh, vähenes investeerimine teadus-arendustöösse, ei ole enam uusi tehnoloogiaid turule toodud ja me jõudsime perioodi, kus me nüüd sõltume odavast välisenergiast see oli periood, kus oli jätkusuutlikkuse illusioon, aga kohe pärast naftakriisi oli teadus-arendustöö investeering umbes neli korda suurem, kui see veel paar aastat tagasi oli. ja kus me siis täna oleme pärast äh, äh, seda äh, tohut- perioodi, kus meil ei olnud proaktiivset lähenemist, kus me ei olnud vastutusvõimelised Äh, üritame siin äh, reageerida ohtudele ja ähvardustele, me oleme sõltuvad. Äh, proaktiivne lähenemine on realistlik ja vajalik, mitte aga unistus ja selle kontseptsiooni all see dokument, mis paar päeva tagasi vastu võeti, Euroopa Liidu aasta kaks tuhat kakskümmend strateegia, me ei näe siin mitte mingisugust alternatiivi rohelisele arengule meil on vaja rohkem puhtaid tööstusi ja mitte rohkem puhastavaid tööstusi. meil on vaja äh, stiimuleid, hindu, kulusid, õigeid äh, sõnumeid, me peame keskenduma energiatõhususele, äh, peame keskenduma allikate tõhususele, mis on üks nendest suuri, suurtest asjadest, mis ka Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias on. nüüd see set kava, mida me arend-, mida me arutame täna kõik need hinnangud, mis on setkavas koheseks rahastamiseks, eh, põhinevad eh, teekaartidel. see oli äärmiselt tõsine töö. ja kui me vaatame seda, millised on need ettepanekud, kuidas me eh, hindame seda, milline võiks olla vajalik rahastamine tulevikus, tuul kuus, päike kuusteist, bio üheksateist, CCS tuuma seitse, targad võrgud kaks, äh, targad linnad üksteist, Euroopa Energiateaduste Liit viis ja põhiteaduste üks. nii et kokku see on seitsekümmend viis. Äh, meenutaksin, et äh, seitse sellest on tuumaenergia. seda termotuuma ei ole siia kaasatud ja see veel tuleb, see tõsine summa. aga kui seda nüüd vaadata, siis komisjoni seisukohalt peaksime me ja see, kuhu komisjon arvab, et ta peaks panema enamiku investeeringutest, see on üsna selge. järgmine küsimus on loomulikult äh, see rahastamise allikad ja teekaardid. peamised allikad, nagu ma oma sissejuhatuses ütlesin, peavad tulema sealt, kust need peamised summad on. see on siis tööstus ja liikmesriigid loomulikult äh, siis ka Euroopa Liidu eelarve, praegused ja tulevased finantsperspektiivid, äh, taastumiskava, äh, heitmete kauplemissüsteem ja loomulikult nende instrumentside ärakasutamine, mis hetkel olemas on, eriti Euroopa Investeeringute Pank ja ka neid peaks siin silmas pidama. on tõsine küsimus sellest, kuidas struktureerida investeeringuid erinevatesse algatutesse, mis on välja pakutud ma arvan, et on täiesti selge, et sisene struktuur era- ja avaliku investeeringu vahel, see ei ole sama, sest eh, selle kohta, eh, selle tõttu, millised eh, erinevate tehnoloogiate puhul on need turuhäired, millega peab tegelema, aga see, mis teie ees on, on väga tõsine alus, eriti kui me alustame diskussiooni tuleviku finantsperspektiivi üle me peame ümber mõtlema selle, millised on meie prioriteedid ja kuidas me peaksime tulevikus investeeringuid teostama. järgmine asi, mida sooviksin mainida. me alustame kõigi investeeringutega peale ühe, mis puudutab siis tarku linnu ja räägib allikate tõhususest. Nendega alustatakse aasta kaks tuhat kümme jooksul nii et ärge arvake, et need asjad, millest me siin räägime, et need juba ei käi. eriti, mis puudutab äh, teadustöö, Teaduste Liit juba töötab äh, selles küsimuses mitu aastat. viimane asi, mida tahaksin mainida. Äh, Z-kavaga alustame me tegelikult midagi äärmiselt konkreetset Euroopa Liidu tasandil. nagu te teate, siis eelmise mandaadi ajal Äh, võitlesin ma Euroopa teaduste piirkonna nimel Euroopa tasandil äh, tege-, tegeleme umbes viie protsendi teaduste rahadega, nii et kui me ei suuda ühineda Euroopa Liidu tasandil ehk siis Euroopa tasandil, äh, kui me ei ürita ja kui me hakkame oma tegevust siin kahekordselt tegema, siis me edu ei saavuta. Euroopa eelarvega peaksime me selle raha kokku saama, et oma teadustöö äh, pädevusi suurendada. SET-kava äh, on kõige parem programm, mis meil ühistegevuseks Euroopa tasandil hetkel on. teised algatused äh, on tulemas ja see on väga hea, aga me ei tohiks alahinnata seda, mis meie ees siin on. siin me räägime sellistest partnerlusest, kus on väga mitmeid osapooli ja see on äärmiselt oluline tulevikus kui arutatakse finantsmääruste üle, siis eh, see peab, need peaksid võimaldama ka võtta riske, kui me tahame, et eh, olulised küsimused saaksid lahendatud. nii et eh, me, me siin toetame ühte suurt Euroopa tuleviku arengut, set kava ja see teadustöö, mis selle taga on, meil on teadustöö liit siin